notre séance de commission des budgets et conformément alustagem eelarvekomisjoni koosolekut ja vastavalt äh, reeglile, millest ma rääkisin eelmisel nädalal, tahaksin ma teile nüüd äh, teada anda sellest, mida otsustasid koordinaatorid täna, et aga teie selle heaks kiidaksite. kõigepealt äh, me kavatseme võtta ühendust äh, majanduskomisjoniga ennetavalt selleks, et õigel hetkel äh, siis äh, koostöös Junckeri investeerimisplaani kohta teha algatusraport, selle maht on kolmsada miljardit eurot, mis proov-, puudutab käimasolevat tööd, siis proua Hallmeier on nimetatud kahe raporti osas raportööriks, mõlemad libe komisjonist eh, ja need puudutavad siis eh, intelligentsete piiride paketti. siis edasi, me palusime, et rakendataks kodukorra artiklit viiskümmend viis eh, jagatud vastutusega komisjonide kohta, nimelt siis koostöö sede allkomisjoniga selleks, et luua algatusraport välispool- et de défense politique commune. en troisième lieu nous avons demandé que la commission des budgets me palusime et eelarvekomisjon kaasataks äh, ka eelarve kontrolli komisjoni poolt kuul- korraldavale kuulamisele nimelt äh, puudutab see omavahendite kaitset ja proua Sulinje nimetati vastutavaks soolise süvalaiendamise mm, teema osas ehk teisisõnu, tema vastutab siis äh, selle eest, et meie komisjoni töösse võetakse alati arvesse ka soolise võrdõiguslikkuse aspekt loodetavasti on teile jõudnud kahekümne neljanda, kahekümne viienda, kahekümne üheksanda septembri, esimese oktoobri kohtumiste protokollid ja teil ei ole midagi selle kohta öelda eeldatavasti, siis võtame nad vastu ja jõuame siis nüüdki kohe edasi hääletuse juurde. kõigepealt hääletame paranduseelarve projekti osas, paranduseelarve projekt number kaks. nimelt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejäägi osas ja ma annaksin sõna kõigepealt härra Dupreele, kes on meie raportöör. suur tänu, härra esimees teen väga lühidalt, ma olen juba selgitanud seda, et muudatusettepanekute tähtaeg on oluline selleks, et kogu paranduseelarve oleks võimalik läbi hääletada ühel hetkel, kui me seda ei tee, siis äh, nõukogu seisukoht äh, lükatakse, äh, kui me ei võta teatud hetkeks vastu oma paranduseelarvet, siis ähm, loetakse vastuvõetuks nõukogu ettepanek ja selle ma palun, et te toetaksite seda muudatusettepanekut nii palju kui võimalik, see on osa meie strateegiast selleks, et kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vältida makseeraldiste puudujääki ja see, mõlemad muudatusettepanekud väga hästi, äh, ma pean siin äh, märkima, koostatud meie pearaportööri proua Gardia Zabal-Rubiali poolt. ja sotsiaaldemokraatide äh, eest võitleb siis ainult üks naine, aga teeb seda sama hästi kui üks mees. nii, muudatusettepanek number üks, mida tutvustas ka juba raportööri poolt, suur tänu, vastu. kaks kolleegi on vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt D, muudatusettepanek number üks, poolt. aitäh, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd muudatusettepanek number kaks, põhjenduspunkt D, A, raportöör toetab, poolt, vastu, aitäh, erapooletud, vastu võetud. nüüd kogu tekst muudetud kujul järgmisena hääletusele, see on nimeline hääletus ehk teisisõnu hääletame elektrooniliselt, hääletus on avatud hääletus on suletud. teeme uulest, uuesti, sellepärast et masin ei töötanud. härra Depre masin ikka ei tööta. ei kuule, mis nalja härra Depre teeb. proovime uuesti ça ne marche pas non plus. kas said nüüd kõik hääletatud, kes tahtsid hääletada, hääletus on suletud? see on vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega, kolm häält oli vastu nüüd on meil muudatusettepanekud ähm, üleilmastumisega kohanemise fondi kasutusele võtmise kohta. muudatusettepanek number kaks. Äh, see on juba hääletatud muudatusettepanek number kolm poolt. elektrooniliselt, palun, hääletus on avatud hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud, neliteist poolt, üheksa vastu. nüüd edasi, muudatusettepanek number neli, üheksa A, uus raportöör toetab, poolt. aitäh, vastu, erapooletud. muudatusettepanek on vastu võetud, muudatusettepanek viis lõige üheksa poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek on vastu võetud, lõige kolmteist A uus muudatusettepanek number kuus, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist B uus muudatusettepanek seitse, raportöör toetab poolt elektrooniliselt hääletame, palun. hääletus on avatud. hääletus on suletud. viisteist poolt, kaheksa vastu kolmteist C muudatusettepanek number kaheksa on juba kaetud teise lõikega edasi muudatusettepanek number üheksa täpselt samamoodi ja põhjenduspunkt EA uus muudatusettepanek number üks, raportöör toetab poolt. aitäh, vastu. erapooletud. muudatusettepanek on vastu võetud. ja nüüd hääletame siis nimeliselt äh, teksti muudetud kujul. hääletus on avatud hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vast-, vabandust, see tekst on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält ja kolm vastuhäält. nüüd edasi jälle globaliseerimise kohanemisega Euroopa Fondi kasutusele võtmine, härra Servamaa muudatusettepanek, muudatusettepanekute esi-, vabandust, raportile sõna ei soovi ja läheme siis hääletuse juurde, lõige üks, muudatusettepanek kaks, raportöör toetab poolt. aitäh, vastu. erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud, lõige kaks A, uus muudatusettepanek kolm raportöör toetab poolt. hääletame elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud seitseteist poolt ja kaheksa vastuhäält nüüd äh, muudatusettepanek number neli on kaetud, äh, muudatusettepanek viis, äh, raportöör toetab, poolt. aitäh, vastu. erapooletud, üks erapooletu. lõige seitse B uus muudatusettepanek kuus, raportöör toetab, poolt erapo-, äh, pool, vastu ei, siiski üks on vastu, erapooletuid ei ole. see muudatusettepanek on vastu võetud. lõige seitse C uus muudatusettepanek seitse, raportöör toetab, poolt. aitäh, vastu. kolm vastu, erapooletuid ei ole, see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, lõige kaheksa, poolt, vastu erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. põhjenduspunkt DA, muudatusettepanek number üks, poolt. vastu, erapooletud. erapooletuid ei ole ja seega läheme nüüd lõpphääletuse juurde muudetud kujul. elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. see tähendab seda, et see raport on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, neli vastuhäält. härra Depree nüüd äh, on siis käes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu. nimelt äh, vastavalt siis äh, sellele, kuidas läksid hääletused eelmiste punktide puhul, see on siis konkreetne rahade ülekanded, teil on muudatusettepanek kolmkümmend üks, mida te tahaksite meile tutvustada Äh, kas oleks võimalik muudatusettepanekud äkki üheskoos äh, ära tutvustada ja koos hääletada? jah, aitäh, härra esimees. kakskümmend kuus kindlasti ja kakskümmend kaheksa võib küll koos võtta, äh, sellepärast et me peame selle ettepaneku läbi hääletama sest et see aitab, see on siis selleks eelduseks, et need hääletused, mis me just praegu läbisime, ka realiseeruksid, need on vaja selleks, et raha jõuaks nendesse fondidesse ja Euroopaga globaliseerumisega kohanemise fondi täpsemalt siis ja sellepärast ma paluksin toetada neid kahte muudatusettepanekut, mis noh, kes toetab? aitäh, vastu kas te olete vastu? vastu, vastu. erapooletud? Need muudatusettepanekud kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa on vastu võetud nüüd. muudatusettepanek kolmkümmend üks ära teeb pre. muudatusettepanek kolmkümmend üks on natukene teistsugune. igal aastal eelarve menetluse lõpus äh, teeb komisjon sellise asja nagu äh, globaalne ülekanne, mis peaks siis tasakaalu tooma selle käigus oleva eelarveaasta äh, maksed ehk teisisõnu teatud äh, eelarveridades ei ole olnud võimalik teha ülekandeid nii nagu oli ette nähtud ja seda näeb niimoodi ette ka teatud meie finantsraamis, määruse raamistik. aga kuivõrd Äh, seni on, on meil vaja eraldi autoriseeringut nendele mm, ülekannetele ja seda ka komisjon teeb, nii, nii ühesõnaga selle ülekande ettepanek puudutab neid äh, vahendeid, mida ei saa sama peatüki alt maksta nagu teisi ja see globaalne ülekanne selleks aastaks äh, on sada seitsekümmend viis koma üks äh, miljonit eurot, seitse koma üks äh, protsenti eelarvevahenditest aastal kaks tuhat neliteist. kui tahate, siis laskun detailidesse. kui äh, mõningaid kolleege see huvitab, eelarverida, võin siis rääkida nendest eelarveridadest, kuhu antakse lisavahendeid ja neid e nendest eelarveridadest, kus rahasid tasakaalu jaoks äh, maha võetakse, aga ma arvan, et te võite mind uskuda äh, ja et ma ei pea hakkama seda siin kõike ette luga, lugema, too komisjoni dokument on täiesti õigesti koostatud, see on siis see niinimetatud globaalne ülekanne. tundub, et kolleegid ei protesteeri selle vastu, tegemist on äh, vahendiga, mis kindlasti ta-, tagab selle, et neid ralle ei tekiks nii palju ja see on täiesti arusaadav, et võetakse vahendeid ühest eelarvereast, kui neid ei ole kasutatud ja kantakse sinna, kus on äh, puudujääk, nii et see annab natukene meile liikumisruumi juurde. kui muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, palun tõstke käsi, kui toetate seda muudatusettepanekut. aitäh, vastu. erapooletud, erapooletud ei ole, see muudatusettepanek kolmkümmend üks on vastu võetud proua Hoolmeier. härra De Pre siiski jah jah, äh, komisjoni Olavi ametikohtade loetelu muutmine. härra Depre, teil on sõna sellisel juhul härra esimees, jah, tehtud on ettepanek komisjoni poolt ja kuulake mind nüüd tähelepanelikult, kuulake tähelepanelikult, palun. ja kui te millestki aru saate, siis andke märku. komisjon on teinud ettepaneku, et äh, muudetakse neljakümnet viit äh, ametikohta AST kolm alalised kohad, AST S, C neli ja äh, muudetakse kakskümmend kuus äh, ajutist kohta AST kuus kategoorias, kümme posti AST neli kategoorias ja üheksa ajutist kohta AST kolm kategoorias ja nelikümmend viis kohta äh, AST CSC neli Olafi puhult on tehtud ettepanek äh, muuta kaks AST üks kohta äh, ja et saaks nendest siis kaks ASTSC üks kohta. Need, kes minu järgi võivad kordada, need on äh, intellektuaalselt üliinimesed nüüd siis äh, see kõik vastab äh, finantsmäärustikule artiklile viiskümmend, komisjonil on kolm, meie komisjonil on kolm nädalat äh, reageerimiseks aega kahekümne kuuendaks oktoobriks, kui keegi mitte midagi ei ole öelnud selle kohta, selleks tähtajaks siis on need ametikohtade muutmised heaks kiidetud ja eraldi ei peaks hääletama selles osas. ma ei ole mitte midagi sellest aru saanud, mille ma siin ette lugesin ja mul on seega kaks küsimust. mis põhjusel üldse sellist asja tehakse? ma olen lugenud mingisugust dokumenti, kus selgitakse, et see on vajalik selleks, et luua uue komisjon, uue komisjoni volinike kabinetid, see on üks selline selgitus. selle dokumendi saatis meile komisjoni edasi äh, siis komisjon. tegemist on väidetavalt eelarve mõttes neutraalse muutmisega ja seega ka see mitte ühtegi kulu endaga kaasa ei too, kui ma nüüd sellest tabelist õigesti aru saan, mis tähendab siis seda, et nagu tundub lihtsalt öö, äh, öö, äh, muudetakse siin ametikohti, mis enne olid kõrgema kvalifikatsiooniga, nüüd madalama kvalifikatsiooniga kohtadeks, kui ma nüüd sellest asjast õigesti aru saan, kui ei saa, äh, siis ma arvan, et me peaksime olema ametlikult selle vastu ja me paluksime, et komisjon meil ikka natukene rohkem infot saadaks selle kohta, nii et lükkame hääletuse edasi, ma paluksin, et me lükkaksime selle hääletuse edasi, me tahame lisainformatsiooni. või kui komisjon seletab meile seda asja täna, praegu siin aga kuivõrd härra esimees sekkub, siiski härra Depree, see dokument, mis meile saadeti, me ei saa üldse aru, millest eh, käib jutt, see argumentatsioon on ikka väga nõrk ja tegelikult ei ole ka eelarveneutraalsus tagatud. Eh, no härra eh, Artuis ütleb, et teie raport oli küll suurepärane. komisjoni esindaja, palun. suur tänu, härra esimees ja üritan siis selgitada natukene seda asja. alates esimesest jaanuarist sellest aastast on äh, assistentide tasandil äh, sekret-, sekretäride ametikoht äh, toodud sisse, seda enne seda aastat ei olnud, sellist ametipositsiooni. ja ette on siis nähtud sekretariaadi tegevuse toestamiseks ametikohtade loomine ja kus on siis palgad väiksemad ja nõudmised väiksemad komisjon äh, tahab siis nendele ametikohtadele inimesi värvata, äh, aga selleks on vaja äh, iga ametiposti kategooria kohta detailselt kirjeldada neid ametikohti, aga muuta siis sellega seoses teisi ametikohti, sest et seni ei ole meil sellist süsteemi olnud. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves on ette nähtud juba selle tabeli kohaselt eelarvet ühtlustada meid siis uute ametlike kategooriatega. aga praegu aasta lõpus on meil selline olukord, et meil ei ole piisavalt ametikohteid äh, nendele ASTSC kohtade äh, jaoks. me tahaksime inimesi äh, sekretäriaati värvata. näiteks on see nii teatud äh, kabinettide puhul, voliniku kabinettide puhul ja komisjon tahaks äh, sinna uusi inimesi värvata. aga see ei ole praegu võimalik, sellepärast et äh, selle kategooria jaoks meil ei ole piisavalt olnud seni põhjendavaid argumente ja meil ei ole olnud seda autoriseeritust ja seega me oleme palunud paindlikkust äh, nende tingimuste kohaselt, nagu me oleme kirjeldanud, selleks et me oleks juba, oleks juba võimalik sekretariaati eh, viimasel kahel kuul sellel aastal inimesi värvata, et neid autoriseeritaks, need eh, värbamised ka vastavalt reeglitele ja et me hoiaksime sellega koht, kokku veidi ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves on juba kõik äh, vastavuses uue struktuuriga, ametnike grupid on seal ka täpselt samamoodi juba kõik paigas vastavalt uuele süsteemile ja kõik on joones. loodetavasti vähemalt osaliselt saite aimu. härra Depre. kuulasin teid äh, tähelepanelikult, aga ikkagi, ausalt öeldes miks te ei võiks seda asja meile ilusti äh, selgitada, nii nagu see on? rääkige meile siis konkreetsetest ametikohtadest, konkreetsetest äh, kabinettidest, milliseid äh, kohti teil vaja, kus, eks saadikud ise siis otsustavad, kuidas nad hääletavad, mina ei toeta momendil see, nende ametikohtade loomist ja teen ettepaneku asi edasi lükata. härra Ali Uh, uh, ma arvan, et äh, ilmselt ei ole selge, mis olemasolevate kohtadega toimub ja ma usun, et meil on vaja informatsiooni juurde selleks, et otsust langetada, sellepärast ma toetan seda, mida härra Gerard Depre äh, on meile selgitanud. minagi ei ole rahul Äh, sellega, mida me praeguseks teame ja ka selgitustega Euroopa Komisjonilt mitte. Nonii, no teeme siis ettepaneku, et äh, hääletame siis raportööri ettepaneku osas, et lükka, kas lükkame edasi selle hääletuse selleks, et äh, me saaksime siiski lisainfot selle kohta. kes toetab raportööri ettepanekut? vastu, erapooletud mõned erapooletud vastu ei ole ja enamus paluks öö, äh, lisainfot. härra Preza, teie jõupingutused on austust väärt, aga tulge siis järgmine kord tagasi ja selgitage meile täpsemalt, mis on selle asjaga. nüüd edasi, Paul, proua Hallmeier proua Holmer ei saa täna sel kohtumisel osaleda, sellepärast et tal on äh, täita kohustusi mujal. härra Fernandes, kas te asendate meie raportööri? Eh, eh, ma räägin portugali keeles. meil on siin kaks ettepanekut. mõlemad puudutavad eh, Euroopa kohust. siin on kanded kakssada kakskümmend viis tuhat eurot see puudutab äh, palkade kohandusi ja teine on äh, nelisada kolmkümmend tuhat eurot, äh, see ülekanne puudutab elektroonilisi avaldusi. nii et ei ole mitte mingit probleemi nende ülekannete heakskiitmisega, arvan mina meil on muudatusettepanek, mis puudutab regioonide komiteed ja see puudutab äh, kandeid, mis eelarvet ei puuduta ega muuda, nii et me peaksime toetama mõlemat kannet. suur tänu ja paneme hääletusele poolt. aitäh, vastu, erapooletud Neid muudat-, on vastu võetud. sellega oleme me nüüd hääletuste lõppu jõudnud ja annaksin nüüd sõna härra Fernandesile. härra Fernandes tutvustab meile nüüd äh, kalandusalast partnerluslepingut äh, Sao Tome ja Principe Demokraatliku Vabariigiga, palun. Um, um um ma tänan. tegemist on protokolliga lepingu juurde. see on Euroopa Liidu ja Sao Tome ja Principe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll kestvusega neli aastat ja mahuga kuni viis miljonit eurot ja eh, see summa on aastate vahel ära jagada. seitse tuhat tonni hõlmab eh, see rahasumma aastas. ja aastas kolmsada kakskümmend tuhat on väikeste kalapüüjate ja illegaalse kalapüügi vastu võitlemiseks igal aastal ette nähtud. Nendes kahes kohas. ja iga tonni kohta viiskümmend eurot tuleb juurde maksta, kui ületatakse referents tonnaaži vastavalt protokollile. selle protokolliga on hõlmatud ka kõik keskkonnaprobleemid ja ma arvan, et meil ei tohiks mingit probleemi tekkida selle protokolli heakskiiduga. suur tänu, härra Fernandes, kes soovib sõna selle raporti osas? mitte keegi. tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kolm oktoober. eelarvekomisjon hääletab kahekümnendal novembril ja kalanduskomisjon kolmandal detsembril ja äh, täiskokku jõuab kogu see asi jaanuarikuus. nüüd äh, saab sõna härra Stefanetš kes tutvustab meile üleilmastumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmist taotluse osas Anderson Ireland juhtumi puhul. palun. suur tänu. Iirimaa esitas taotlust selleks, et saada finantstoetust globaliseerumisega kohanemise Euroopa äh, fondis pärast seda, kui sada seitsekümmend üks inimest koondati Andersen Island Limited firmas. Nemad tegelevad väärisesemete ehete tootmisega Iirimaal ja äh, kolmekümne esimesest oktoobrist kuni kahekümne esimese veebruarini kaks tuhat neliteist äh, toimusid need koondamised. sada seitsekümmend üks töötajat koondati, seitsekümmend protsenti nendest on naistöötajad ja nüüd töötud. nii et kogu summa, eh, mida taotletakse, on üks koma viis miljonit eurot ja see puudutab suuri struktuurilisi muutusi, mis on tingitud globaliseerimisest tööturul. ja see eh, ettepanek küll ei täida tingimust, et peab olema koondatud üle viiesaja töötajaga, kuna tegemist on erakorraliste asjaoludega, siis Euroopa Komisjon toetab eh, seda eh, taotlust. ja minagi soovitan seda toetada. suur tänu, härra raportöör. kas keegi soovib sõna? kas keegi tahaks sõna võtta härra Stefanitši raporti osas? muudatusettepanekute tähtaeg on kuusteist oktoober. siiski mitte, ütleb härra Artuis. kuusteist oktoober vaatab Tööhõivekomisjon seda asja hoopis üle. kakskümmend kolm oktoober on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kolmandal, neljandal novembril hääletab meie komisjon ja novembris võetakse see arvamus vastu täiskogus. nüüd järgmisena sõna härra Negreskul. Spreader Stores o solicitare din partea autorităților din Grecia. tegemist on taotlusega Kreeka ametivõimudelt kasutada globaliseerumisega kohanemise fonde pärast seda, kui Sprider Stores firma läks pankrotti pärast majanduskriisi puhkemist Kreekas. see puudutab seitsesada kuutekümmend üht töötajat, kes koondati ettevõttest tegemist oli jaekaubandusettevõttega, mida Kriit räsis eriti ja eelkõige just Kreekas. ja tuleb arvestada nende numbrite kõrval ka sellega, et Kreeka on nüüd kuus aastat olnud väga raskes majanduslikus olukorras, väga paljud inimesed on kaotanud äh, töö ja see ettevõte oli üks juhtivaid Kreeka Äh, rõiva jaemüüjaid ja pidi nüüd pärast kriisi puhkemist oma uksed sulgema. kui taotlus esitati äh, fondist toetuse saamiseks, siis saimegi informatsiooni projekti kohta selleks, et Äh, seda toetusest saadavat raha teatud kindlate tegevuste jaoks kulutada. umbes seitse miljonit kulutatakse projektile, see on kuuskümmend protsenti üldkuludest sellel juhul. ja nagu ma ütlesin äh,, E, globaliseerumisega kohanemise fond kataks kuuskümmend protsenti kuludest, tähtaegadest on kinni peetud, mittediskrimineerimise tingimustest ja ka riiklikest tingimustest on kinni peetud ja seega toetan seda projekti ning ootan teie muudatusettepanekuid, juhul kui soovite neid teha. suur tänu, härra Negrescu. kas on küsimusi, on märkusi või ei ole? seega meie tööhõivekomisjon on kuusteist oktoober koos ja arutab seda asja. sealt edasi nädal hiljem on muudatusettepanekute esimestamise tähtaeg. kahekümne neljandal hääletame novembris ja jõuab see siis ka novembris täiskokku enne kui läheme kinnise koosoleku juurde, tahaksime me rääkida ka kinnisvarapoliitikast. proua Hoolmeier ei ole täna siin, et oma raportit äh, tutvustada meile. härra Fernandes võib-olla asendab teda ka selles küsimuses. Euh, kinnisvarapoliitika nimelt. proua Hoolmeierit nimelt ei ole suur tänu, härra esimees. jah, äh, Nairobi äh, suursaatkonnast käib see jutt vahetan keelt, ütleb kõneleja ja räägib emakeeles edasi. Para ter informação mais detalhada E, sobre este. meie raportöör lähtus artiklist kakssada kolm meie finantsreeglites soovib äh, ja soovib saada rohkem informatsiooni selleks, et sügavamalt analüüsida, nii et me peaksime tähtaega edasi lükkama kaks nädalat selleks, et meil oleks võimalik selles küsimuses oma seisukoht välja töötada see on ettepanek raportöörilt, et tal on vaja veel kahte nädalat selleks, et seda küsimust analüüsida ja ma arvan, et teeme siis nii. kui keegi vastu ei ole, siis teeme nii, lükkame kahe nädala võrra edasi selle arutelu ja proua Hoolmeier äh, siis räägib meile oma seisukohtadest ja paneme siis selle meelelahutuseks uuesti päevakorda. sellega on avalik osa istungist lõppenud ja läheme edasi kinnise koosoleku juurde. kolmeks minutiks paus selleks, et need, kes ei pea siia jääma, võivad õhtale minna. Ne reste ici que les représentants du... siia jäävad ainult parlamendi esindajad.